selle, et need, kes varasid, varastasid, ei saa seda karistamatult teha, aitäh teile. Grazie commissario, ci sono sei. suur aitäh, äh, lugupeetud volinik. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, sellega lõpeb arutelu ning hääletame homme kell kaksteist päeval. Ora l'ordine del giorno. Need äh, päevakorra kohaselt läheme edasi Bosnia ja Hertsegoviina kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruannetega. la parola al ministru. sõna saab äh, minister. Kreiton, palun. lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud, arengud Bosnia-Hertsegoviinas ei ole sammu pidanud meie lootuste ja ootustega meil on päris palju muresid ja me teame, et osaliselt parlament neid ka jagab, nagu seda kajastab ka resolutsiooni ettepanek, mille üle te homme hääletate. tahaksin kasutada võimalust ja tänada Doris Paki suure pühendumuse eest ning tema äh, väga hea ekspertiisi eest raportöörina. Ehm, me loodame, et te saate äh, positiivselt mõjutada praegusi tulevusi ja arenguid. Ehm, eelmise aasta detsembris nõukogu nentis, et Herzegoviina ja Bosnia puhul kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses tehti äh, teatud edusamme ministrite nõukogu loomisega ning samuti võeti vastu kaks olulist seadust, millest üks oli riigiabi seadus. sellest hoolimata aga ei ole edusammud jätkunud. meile valmistas eriti eh, suurt pettumust see, et eh, et eh, tegusid ei tehta küll, aga tehakse sõnu. kõrgetasemelise dialoogiga tehti algust eelmisel aastal milles osalevad ka Bosnia-Hertsegoviina poliitilised esindajad juunis. teekava, milles kokku lepiti, aga täidetud ei ole ning me endiselt äh, tunneme muret selle pärast, et poliitilisi kokkuleppeid ellu ei rakendata. üheks peaprioriteediks on äh, viia kooskõlla kon-, põhiseadus Euroopa Liidu ähm, äh, põhiõiguste harta ning Finchi kohtulahendiga enne eh, stabiliseerumis- ja äh, äh, lepingu jõustumist on vaja need sammud astuda. Finchi äh, lahendiga kokku täitmine on miski, mis on hädavajalik. Need elemendid on hädavajalikud enne, kui Euroopa Liit võib kaaluda liikmelisuse taotluse heakskiitmist meil on vaja ka tõhusat koordineerimismehhanismi Euroopa Liiduga, nii seda ka selleks, et hästi ära kasutada liitumiseelset abi ning tagada fiskaalne tasakaal. lisaks sellele eh, on vaja ellu rakendada ka eh, täiel määral riigiabi eh, seadus stabiliseerumise ning assotsieerumise protsessi raames me loodame, et me suudame edusamme saavutada, kutsume üles Bosnia-Hertsegoviina võime aktiivselt osalema. võtmeks on siin tagada eh, sõltumatu eh, erapooletu, tõhusa äh, ning aruandliku kohtusüsteemi loomine, sellest oleks kasu kõikidele. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, Euroopa Liit tahab endiselt tugevdada oma eh,, tahab abistada Euroopa Liiduga integreerumist Bosnia-Hertsegoviina puhul ning äh, selleks me suurendame oma kohalolekut eh, riigis. küll aga Bosnia-Hertsegoviina ise peavad üles näitama poliitilist tahet, nad peavad võetud äh, lubadusi täitma ning on vaja ka rohkem tööd teha selleks, et äh, tagada stabiilsus ning äh, edukus riigis. selle riigi kodanikud väärivad paremat tulevikku. suur aitäh ja sõna saab volinik Füüle. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud liikmed, lugupeetud minister ma tahaksin esmalt tänada äh, lugupeetud saadikud äh, Doris Pakki suurepärase ähm, eelnõu eest äh, Bosnia-Hertsegoviina kohta. eelmine aasta ma ütlesin, et kui me räägime Bosnia-Hertsegoviinast, siis on keerukas olla ainuüksi positiivne ja kahjuks ma pean ütlema, et ka see aasta on mul samad probleemid. nagu ka resolutsiooni eelnõus selgub, edusammid on väga väikesed ning mis puudutab poliitilist eliiti, siis eh, neil ei ole ühtset ja jagatud visiooni selle kohta, kuhu suunas riik peaks edasi liikuma. nagu resolutsioonis kirjas, riik eh, on üha enam maha jäämas võrreldes teiste eh, selle piirkonna riikidega. Euroopa Liit on suurendanud oma panustamist Bosnia-Hertsegoviinasse ning teinud seda kõikidel tasanditel. viimaste kuude jooksul on poliitilisi ja diplomaatilisi samme astutud selleks, et kõige keerulisemad küsimused lahenduse leiaksid, millega riik silmitsi seisab. oluline on, et elu rakendataks kõik äh, teekaardipunktid, milles leppisid kokku poliitilised liidrid juunis kaks tuhat kaksteist ja sellele pööravad suured tähelepanu ka nõukogu järeldused ning teie resolutsioon me tahame samuti eh, vaadata, kuidas eh, Finchi asjas edasi liikuda. edusammude puudumine hoolimata vahendusest eh, on viinud selleni, et kahjuks tuleb tühistada kolmas kõrgetasemelise dialoogi voor liitumise kohta. mul on jäänud mulje, et osad poliitikud pigem tunnevad huvi oma erakonna ning eh, etniliste probleemide vastu, kui Finchi lahendi eh, eh, rakendamise vastu. Euroopa Liit saab ainult kaasa aidata. riigi enda võimud peavad väljakutsega toime tulema ning pühendunud olema poliitiline stabiilsus, ebastabiilsuse olukorras on väga keerukas leida ka konsensust niivõrd olulistes küsimustes, mis on ometigi elutähtsad. Horvaatia liitumine äh, viib selleni, et Bosnia-Hertsegoviina saab meie otseseks naabriks. me teeme kõik selleks, et kaasa aidata selle uue staatuse ärakasutamisel, nii et sellest äh, saaks edulugu mõlema osapoole jaoks. me oleme eh, ka kohtunud Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina juhtidega ja viis tehnilist eh, koosolekut eh, korraldatakse samuti minu üksuste poolt. hoolimata tagasilöökidest no, kordame me siiski, et seda, et me oleme valmis endiselt toetama ja abistama neid selles riigis, kes tahavad edasi liikuda ning meie struktureeritud äh, justiitsküsimuste dialoog kandab oma vilju. ma saan aru, et siinne koda meie lähenemist ka täielikult toetab ja ma hindan seda väga kõrgelt, suur aitäh! suur aitäh ja sõna saab nüüd äh, fraktsioonide nimel, esmalt Euroopa Rahvapartei nimel äh, proua Pakk. Äh, tänan härra Füüle, me oleme seda arutelu edasi lükanud neli kuud looduses, et äh, selles riigis leiavad aset positiivsed muudatused, kahjuks ei ole aga mitte kui midagi paremaks läinud. me ei näe mingit üksmeelt, me ei näe teovõimelist valitsust president on vahi all eh, ning eh, ei saa ka ametist väl-, taganeda, eh, sest seda ei võimalda põhiseadus. meil on teovõimetu, toimimisvõimetu föderatsioon. Bosnia-Hertsegoviina on kohutavas seisukorras. poliitikud Brüsselis, nagu me just kuulsime, ning ka mujal teevad kõik selleks, et neid inimesi seal aidata, kuid kahjuks ei taha nad ise ennast aidata. ma soovisin esitada muudatusettepaneku, mis saadaks poliitikutele hoiatuse. ma tean, et väga paljud selles kojas ähm, mind ei soovi kuulda, eh, kuid ma tunnen, et Bosnia-Hertsegoviina inimestele olen ma seda võlgu, et kutsuda poliitikuid eh, üles tegevusele. Te peate aru saama, milleni viib teie enda tegevusetus ja inimõiguste kohtuotsuste täitmata jätmine on toonud kaasa selle, et mina pean oma muudatusettepaneku nüüd esitama, et sellele tähelepanu juhtima. kui me juhime tähelepanu probleemidele, siis ei jõua see Bosnia ja Hertsegoviina inimesteni. meil ei ole enam võimalik oma kodanikele kodumaal selgitada no, et me oleme näinud nii palju vaeva selleks, et seda riiki kaasata, kuid meil ei ole mingisugust edu. mul on väga kurb meel selle pärast. Need vahendid peaksid ometigi mingisugust mõju avaldama, mida me oleme kasutanud, me oleme seotud selle maaga, me soovime, et seda maad valitsetaks hästi, selleks et inimestel oleks tööd, et lastel oleks tulevikku, selleks et pagulased, et põgenikud saaksid tagasi pöörduda, aitäh! suur tänu ning nüüd kolleeg Poskuur, palun! deadline. lugupeetud president, minister, pärast seda, kui tähtajast üle mindi, peavad äh, nüüd äh, Bosnia-Hertsegoviina juhid välja tulema äh, tõsiste tulemustega, siiani on nad läbi kukkunud. me tahame vabu valimisi, kus kõikidel kodanikel oleks võrdne esindatusõigus, see on miinimum demokraatia nõu ning Äh, sellest tulenevalt on ka kohtulahendid esmatähtsad. aastaid tagasi, kui ma külastasin Bosnia-Hertsegoviinat, äh, rääkisin ma äh, rääkisime sealsete opositsiooni esindajatega, kes avaldasid lootust, et ühel päeval saavad ka nemad oma riigi presidendi kohale kandideerida. Feditš Finši on, on oma õigust jõustanud, ma ei taha, et äh, keeldutaks teistele äh, Bosnia-Hertsegoviina kodanikele õigust pakkumast. Horvaatia peatselt liitub Euroopa Liiduga. sellel on tõsised tagajärjed ka Bosnia-Hertsegoviinale. Euroopa Liidu piir Horvaatia ning Bosnia-Hertsegoviina vahel peab ühendama, mitte eraldama. Bosnia-Hertsegoviina peab tegutsema hakkama, enne kui Horvaatia liitub Euroopa Liiduga. Bosnia-Hertsegoviina kodanikud on need, kes kannatavad töötuse ning eh, õiguste puudumise käes. kaheksakümmend protsenti kodanikest soovib liituda Euroopa Liiduga, nad tahavad, nad tahavad, et need ehm, õigustest kinni peetaks me oleme jõudnud tupikusse, poiss nii edasi ei liigu, komisjon samuti mitte, samas aga piirkonnas toimuvad arengud. me näeme juba, et soovitatakse mitte lasta Bosnia-Hertsegoviina inimestel reisida eh, Horvaatiasse ilma viisata. kas tõesti seda tuleks teha? Eh, arengud Bosnia-Hertsegoonias mõjutavad kogu regiooni, kuidas me suudame tagada jätkusuutlikkuse ning piirkonna stabiilsuse? kui tahet on, siis on kindlasti võimalus ka edasi liikuda, aitäh. aitäh, Alde nimel Neits äh, Ütenbrock, kaks minutit. mevrouw de, de voorzitter van het parlement, mevrouw de voorzitter van. lugupeetud president, äh, lugupeetud volinik äh, ma mõistan teie meeleheidet ning teie pettumust. Te olete jälginud arenguid Bosnias ja Hertsegoviinas juba pikka aega, te olete püüdnud parandada sealset olukorda ning ikka ja jälle peate te nägema, et tähtaegadest kinni ei peeta. ma mõistan ka proua Paki äh, ta on äh, väga dünaamiline ja aktiivne inimene, ma mõistan teda täielikult, ma saan aru, äh, et ta äh, väljendab oma meeleheidet oma muud-, muudatusettepanekus kus ta kutsub üles tooma Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Nõukogu jõudma nõudes, et täidetaks vastu võetud otsuseid ja seadusi. ma saan sellest aru, kuid ma ei saa seda toetada Eh, sest et nii suured, kui need Bosnia-Hertsegoviina vead ka ei oleks, kahjuks on Euroopa Nõukogus ka niisuguseid eh, riike, kellel on endal palju suuremaid puudujääke ja veel pikemat aega, kui eh, Bosnias ja Hertsegoviinas probleemid valitsenud on siin me nüüd ähvardame äh, neid äh, riike, kuid me ei kutsu üles neid riike Euroopa Nõukogust välja heitma, nii nagu me siin nüüd praegu tahame Bosnia ja Hertsegoviinaga teha. küsimus ei ole selles, kas keegi on suur või väike. Äh, La Fontaine äh, kirjutas ühes oma valmidest, et suurtel on teised õigused kui väikestel, kuid me ei tohiks sellest lähtuda, me peame Bosnia ja Hertsegoviinat edasi aitama. aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Kornelissen, poolteist minutit. mikrofon jah yeah,, yeah. eilsest äh, peale on käinud äh, päris äh, pingelised arutelu selle üle, et tuleb võtta tugevamaid meetmeid Bosnia-Hertsegoviina juhtide vastu. tähtaegadest üleminek pidevalt. ja seda vajaliku põhiseaduse reformi puhul on murettekitav räägiti samuti Euroopa Nõukogus liikmelisuse peatamisest ning äh, äh, Euroopa rahastamise peatamise ning äh, samuti äh, vahekokkuleppe peatamise, ma usun, et rahastamist ei tohiks peatada, see tooks kahju eelkõige kodanikele, aga ma arvan, et meil on vaja kiireloomulisemalt tegeleda. ja eelkõige on vaja kiireloomuliselt äh, tegeleda Bosnia-Hertsegoviina juhtidel, nad peavad oma täieliku tegutsematuse tulemust mõistma. Nad peavad kõigepealt omavahel kokku leppima selles, et tuleb kõike seda vältida, kõik see on ju nende endi kätes. ja muidugi mõista, samuti rahvusvaheline üldsus peab äh, pühendumalt tegutsema. kui liikmelisuse kokkuleppe äh, peatamine on kõne all, siis mitte keegi ei saa enam väita, et kõik on väga hästi ning ainult mõningaid väikseid probleeme on tekkinud. asjad ei ole hästi Bosnia-Hertsegoviinas nii Bosnia kui ka rahvusvahelise üldsuse liidrid peavad mõistma, et tegemist on kiireloomulise olukorraga, me ei tohi lihtsalt pilku kõrvale pöörata, me peame tegema seda, mis on äh, hädavajalik Bosnia kodanike jaoks, aitäh. There is a blue card, are you ready to answer? Teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama, palun proua Korneliisen, nende märkuste valguses, mis te tegite, kuidas te õigustate neid suuri summasid, mis maksti Bosnia-Hertsegoviinale eh, samas kui teie enda valimisringkonnas on väga suured probleemid inimestel, nagu ka enamikul Euroopa Liidu kodanikel ma arvan, et Bosnia ja Hertsegoviina isikud on äh, Euroopa Liidu elanikud, nad äh, elavad, nad äh, kuuluvad Euroopa Liitu ja nende edusammud on meie edusammud. nii et kõik raha, mis kulutatakse nende edusammude huvides, nende taristule, nende sotsiaalsetele edusammudele, tööhõivele, vaesuse väljajuurimisele, on iga Euroopa Liidu kodaniku huvides. ma arvan, et see on solidaarsus ja mina hindan seda väga kõrgelt. suur tänu. järgmine kõneleja on härra Poremba. Euroopa konservatiivide nimel. lugupeetud juhataja, härra volinik, meie hindame siin jälle seda, kuidas Bosnia-Hertsegoviina teeb edusamme Euroopa Liiduga liitumise nimel ja ma arvan, et see on Lääne-Balkani kõige nõrgem lüli, kui me vaatame asju Euroopa Liidu perspektiivist, nende ametivõimud peavad nüüd keskenduma tõeliselt heale juhtimisele, demokraatlike äh, institutsioonide ehitamisele, õigusriigile, sõltumatule õigussüsteemile, administratiivvõimekuse arendamisele ning ka äh, töötuse vastu võitlemisele. Äh, oluliseks probleemiks on korruptsioon, mis on valitsev kõikides avalikes sektorites ning ka inimkaubandus, samuti on probleem sõltumat-, Äh, pluralistliku meedia puudumisega ning äh, etniliste lõhe, lõhedega. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu laienemine oleks siin suur investeering ja loodan, et Bosnia ja Hertsegoviina suudavad kõiki meie kriteeriumeid täita. suur tänu ja nüüd on järgmine kõneleja, härra Belder, üheks minutiks EFT nimel siis. tänan, härra juhataja suur tänu, härra juhataja, seitsmes mai oli see kuupäev, kui välisteenistus andis väga suhtelise vastuse Iraani tegutsemisele ja ka vahhabistide ja salafistide tegutsemisele Bosnias neljateistkümnendal mail heit-, jättis äh, Bosnia valitsus välja ähm, oma riigist äh, Iraani äh, saatkonna teise ja kolmanda sekretärid ähm, mudžahdiinidega suhtlemise eest, me peame tõsiselt nendele küsimustele vastama teiseks, kas te arvate, et äh, integratsiooniprotsess Bosnia ja Hertsegoviina puhul on võimalik, kui äh, Sarajevo ametivõimudel on sidemed Iraaniga, kas te arvate, et vahhabiitide kohalolu riigis ei ole riskiks julgeolekule, sest äh, nad soovivad vastavalt oma religioossetele põhimõtetele elada. suur tänu, annan nüüd sõna härra Angurakisele, kes räägib kuue nimel, üks minut palun raportis palutakse, et Euroopa Liitu võetakse veel üks riik juurde, see on monopolide huvides. see on Euroopa Liidu monopolide huvides, see toetab kapitalismi, riigis soovitakse tugevdada kapitalistlikke muudatusi ning NATO, Euroopa Liidu ja USA sõda Jugoslaavia rahvaste vastu tuleb lõpetada tegutseda. me peame lõpetama etnilise diskrimineerimise äh, ning äh, me peame võit-, me ei saa äh, lubada seda, et Euroopa Liit on Jugoslaavia niimoodi ära lõhkunud ning põhjustanud rahvastevahelise verevalamise, õhutades viha ning nüüd loodi kaks kohutavat protektoraati Bosnias on juba ammust ajast NATO sõjavägi sees, eufori jõud, Bosnial ei ole vaja liituda Euroopa Liiduga, vaid neil on vaja Euroopa Liidust eemaldada selleks, et rahvad saaksid olla suveräänsed ja imperialismist vabad. aitäh selle sõnavõtu eest ning järgmine kõneleja, kolleeg Täis jah, see oli tõepoolest väga hull eh, mõte anda Bosnia-Hertsegoviinale kandidaatriigi staatus. Eh, tegemist on eh, riigiga, millel on tohutud probleemid organiseeritud kuritegevusega, korrumpeerunud riigiga. paari nädala eest Sivko Bodimir Bosnia Föderatsiooni esimees vahistati sellepärast, et teda kahtlustatakse korruptsioonis äh, kaheksateist ametnikku vahistati veel täiendavalt eh, ning eh, eh, osasid neist kahtlustatakse koostöös kuritegelike jõududega teisi võimu kuritarvitamises, korruptsioonis, narkokaubanduses. see tähendab seda, et organiseeritud kuritegevus on jõudnud riigi kõikidele tasanditele ning peale selle äh, tugevneb äh, selles riigis radikaalne islamism, vahabism äh, ning nad soovivad Bosnia-Hertsegoviinas kehtestada islamiriigi, meil tõepoolest ei ole vaja täiendavaid probleeme, meil on Euroopa Liidus endalgi probleeme piisavalt. aitäh! aitäh, järgmine kõneleja on härra Posselt, poolteist minutit. viimase aastakümne jooksul ei ole keegi nii suure poolehoiuga kaitsnud Bosnia-Hertsegoviina huve kui Doris Pakk või veel mõned teised kolleegid, ma sooviksin öelda, et kui keegi niimoodi appi hüüab, nagu me praegu kuulsime Doris Pakilt, Eh, siis eh, tuleb teda võtta tõsiselt. ja ma ütlen eh, selgelt, et ma ei saa kiita heaks seda, et me räägime korruptsioonist selles riigis, vaid meil tuleb ikkagi mõelda, kuidas edasi minna mõned ütlevad, me peaksime tagasi astuma. ma võin seda mõista, eh, sest eh, me oleme sama, kuid samas on olukord selline, et eh, selles riigis oleme me peame me nägema, et selles struktuurid ei toimi ning kui me oleme midagi valesti teinud, siis me peame selle ära parandama. meil on vaja föderatsiooni, kus elavad kõrvuti kolm võrdset rahvast, meil on vaja tugevdada omavalitsusi. meil on vaja luua uus noortest inimestest koosnev juhtkond ning seda kõike peame meie aitama teha, sest et kui me kord juba algust tegime, kui siis tuleb meil ka lõpuni liikuda meil on vaja äh, kaasata selle riigi rahvas, me ei saa väljaspoolt probleeme lahendada, loomulikult peab see uuenemisjõud tulema riigist enesest. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna pooleteiseks minutiks härra Rutšek suur aitäh lugupeetud minister ja volinik mitte keegi ei eeldanud et bosnia hertsegoviina tee euroopa liitu saab kerge olema võttes arvesse konflikti mis seal aset leidis ning samuti keerukat institutsionaalset olukorda ja tõepoolest doris packi raportist tuleb selgelt välja et väga palju on veel teha jäänud põhiseaduslik reform äh, tuleb äh, käivitada Äh, vältimaks täielikku poliitilist äh, halvatust praegu ja tulevikus. ma arvan, et vastasel juhul oleks äh, võimatu vajalikke reforme läbi viia ning moderniseerida riike. Finchi, Sedici kohtulahendid tähendavad seda, et tuleb need otsused ellu langetada, tuleb arvestada eh, sellega, et eh, tuleb tugevdada nii õigusriigi kui ka eh, demokraatiat. keeruline olukord ei ole mingil juhul ettekäändeks vältimaks jõupingutusi, vastupidi, nad peaksid oma jõupingutusi kahekordistama, see tuleks kasuks ka Bosnia elanikkonnale. Horvaatia saab liikmeks äh, esimesel juulil Montenegros, tehakse tõsiseid edusamme. me oleme näinud Belgradi ja Pristina suhetes paranemist, ma ei usu, et Bosnia-Hertsegoviina peaks maha jääma teistest. ja ka muidugi see, me ei saa kõike ära teha, me tahame aidata, aga ikkagi Bosnia ja Hertsegoviina liidrid ise peavad oma töö ära tegema, aitäh! suur aitäh sõna saab härra Tartmut äh, üheks minutiks. lugupeetud president Bosnia, see on tohutu äh, neljakümne kolme protsendine töötuse määr ja tegemist on jälle ühe väga vaese Ida-Euroopa riigiga, äh, mis valmistub Euroopa Liiduga liitumiseks. kui uks Bosniale lahti tehakse, siis eh, sealt eh, lahkub tohutult inimesi. Ühendkuningriik selle tagajärjel muutub täielikuks magnetiks. Eh, kodus Briti konservatiivid nõuavad, et me vähendaksime sisserännet, aga nagu me kõik teame, seda on võimalik saavutada nii kaua, kui me Euroopa Liidu liikmeks oleme ning ja see võimatu äh, olukord muutub üha hullemaks, mida palju, mida enam liikmeid Euroopa Liitu tuleb ja mida rohkem äh, vaba liikumist levitatakse. täiesti äh, šokeeruv on see, et Briti valitsus ja tööpartei saavad toetada Bosnia-Hertsegoviina liitumist Euroopa Liiduga. suur aitäh! härra Posselt Äh, tahab esitada härra Rutšekile sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis vastama, jah? härra Posselt. härra Posselt suur tänu, soovisin kolleeg Rutšekilt küsida, äh, viie ja poole nädala pärast on Horvaatia Euroopa Liidu liige. kas sa näed mingit võimalust, äh, kuidas äh, teha piirialas koostööd Bosnia-Hertsegoviinaga, eelkõige kriitilistes piiriala, kriitilistel piirialadel nagu Bosavina ja teised, kuidas seal on võimalik Horvaatiat aidata, kui Horvaatia on Euroopa Liidu riik, liige juba? Äh, Mr Dart, you have two blue cards. härra Dortmund, kaks sinise kaardi küsimust. kui lubate mul vastata, lühidalt vastaksin küsimusele, jah, ma näen tõesti siin võimalust, me peame seda jõupingutust toetama, aga me peame olema teadlikud ka sellest, et paljud inimesed Bosnia-Hertsegoviinas äh, Nende elu muutuks üha keerukamaks, sellepärast et Horvaatia liitub Euroopa Liiduga ja nüüd äh, oleks äh, otsene Euroopa Liidu piir äh, Bosnia-Hertsegoviina ja Horvaatia vahel. inimestel oleks raskem Horvaatiasse reisida ning samuti ka kaupade puhul oleks see niimoodi, kuid väga oluline on, et me julgustaksime ko piiriülest koostööd, muid viise ma ei näe. ja kui lubate, lugupeetud president, on ka minul sinise kaardi küsimus äh, härra Tartmutile, kui lubate, jah. kas te saaksite meile arvnäitajaid tuua, sellepärast et te rääkisite Bosnia-Hertsegoviina inimestest äh, kui ohust, äh, ohust riigile, kus on kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli miljonit äh, Äh, inimest. kas te saaksite meile ütelda, palju Bosnia-Hertsegoviina inimesi elab siis äh, Suurbritannias well.? härra Rutšek, ma usun, et ei saanud mu mõttest aru. hetkel ei ole neid seal väga palju, aga just nimelt seda seetõttu, et meil on praegu sisserände kontroll, kui Bosnia-Hertsegoviina aga saab Euroopa Liidu liikmeks, siis sellisel juhul ei ole meil enam mingit eh, kontrolli rände üle. sellepärast, nagu teie siin oma kolleegid olete siin kodas korduvalt ütelnud ja kahjuks pean tunnistama, et ka komisjon seda lähenemist toetab uh,. An... härra Dartmouth, teil on veel üks sinise kaardi küsimus. proua Kornelissonilt, kas te olete valmis vastama, jah? Yes, madam, you have the floor palun. härra Tarmot, oma kõnes Te rääkisite äh, Bosnia-Hertsegoviinast nii nagu Bosnia-Hertsegoviinast oleks liidu äh, liige juba homme, nii see aga ei ole. liitumisprotsess äh, tähendab seda, et riigis tuleb läbi viia reforme inimõiguste küsimuses, majandusedu tuleb saavutada, õigusriiki tuleb tugevdada, tuleb samuti konkurentsivõimet tõsta, et saada ühisturu liikmeks. kas te ei taha seda? kas te ei taha seda Bosnia-Hertsegoviina elanike jaoks? kas te tahate need reformi väljavaated neilt ära võtta? kas teie naabri armastus puudutab ainult Briti kodanikke ja mitte neid, kes mujal Euroopas elavad? Would... ma eeldasin, et väga selgelt väärjeldasin ennast, et minu erakond on selle vastu, et Bosnia-Hertsegoviina saaks Euroopa Liidu liikmeks me oleme aga veelgi enam Makedoonia, Serbia ja eelkõige Türgi liitumise Eh, Albaania, Montenegro eh, liitumiste vastu, aga eelkõige Türgi liitumise vastu. ja see on see minu äh, jutu mõtteks ja veel lühidalt. kui ma oleks selle vastu äh, kui, kui ma arvaks, et Bosnia-Hertsegoviina liitub homme, siis teil oleks igati õigus ütelda, et ma oleks hiljaks jäänud oma vastuväidetega ja see on ka põhjuseks, miks ma praegu oma vastuväidetega välja tulen. suur aitäh, härra Möltser järgmisena üks minut. aitäh, härra president. Bosnia ja Hertsegoviinaga on meil tegemist detsentraliseeritud riigiga, kus keskvalitsusel ei ole tugevat võimu ning näiteks serblased, kes ei taha äh, rääk-, kes, äh, seal on probleemid rahvaste vahel ning nendest, neid probleeme ei tohi isku, äh, ignoreerida, kuigi me oleme miljardit olete ka eh, püüdnud rajada seal multietnilist riiki, ei ole me erilist edu saavutanud. Eh, kui nüüd ja, eh, piirid kehtestatakse, siis tekivad riikide vahele täiesti erinevad suhted ning äh, et serblased Kosovos kannatavad äh, diskrimineerimisel, äh, see ei näi Euroopa Liitu üldse segavat. Äh, kui Bosnia serblased soovivad iseseisvust, siis me ka sellest ei hooli ning nüüd siis püüame me toetada niisugust tsentralistlikku riiki rajada, selline lühinägelik poliitika tuleb ära lõpetada. Következő felszólaló Basescu asszony suur aitäh ja sõna saab proua Pasescu, palun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Ja suur tänu. Ma äh, leian, et äh, Euroopa Liit peab laienema nii Lääne-Balkani kui ka ida suunas. Bosnia-Hertsegoviina on piirkonnas ainukene riik, mis ei ole veel teinud piisavaid edusamme selleks, et äh, Euroopa Liiduga liituda. kõige olulisem põhjus selleks on ilmselt see, et neil ei ole vastavat nägemust, nad äh, ei saa aru, millises suunas tuleks liikuda ning äh, riigis valitsev halduslik kaos raskendab seda kõike veelgi. meil on poliitikute seas tõepoolest tõsiseid kahtlusi ja, ja, ning ning ka rahvas kahtleb selles, kas Bosnia riik suudab üldse toimida. selles osas on väga palju erinevaid arvamusi, väga tihti lähtuvad need poliitikute isiklikest äh, huvidest või sellest, mis riigist nad pärit on ning loomulikult ohustab see kõik äh, omakorda stabiliseerumist ning Euroopa Liidule lähenemist väga tähtis on see, et me leiaksime ikkagi konsensuse, kuid hetkel on see väga raske. väga murettekitav on ka vähemuste olukord Bosnia-Hertsegoviinas ning bosnialased, serblased, horvaadid, nad peavad ise leidma lahendused ning ma mõistan seda, et seal see rahvastiku seas levib Euroopa Liidu suhtes skeptiline hoiak suur aitäh ja pooleteiseks minutiks saab sõna proua Fajon kolegi bosna in hertsegoviina nam polzi bosnia ja hertsegoviina äh, leebiseb äh, demokraatlike riikide seast välja, seal on äh, valitsus paralüseeritud ning reformid ei edene, samas reforme peaksid ellu viima kodanikud me äh, näeme, missugune on olukord selles riigis, kuid ma ei saa toetada teie radikaalset ettepanekut, et Bosnia ja Hertsegoviina tuleks Euroopa Nõukogust äh, välja heita, see meid edasi ei viiks, tegelikult oleks meil vaja äh, keskenduda äh, olukorra parandamisele. ma väga sooviksin, et sellest riigist saaks Euroopa Liidu e, liige, kuid kui me räägime siin selle riigi hävingust, siis see halvendab asja veelgi. meil on võimalik olla Bosniale ja Hertsegoviinale eeskujuks oma arengutega, kuid me ei tohi tekitada neis ka valesid lootusi. E, me e, näeme, et et Iirimaa eesistujana äh, kutsuti täna üles äh, lubama Bosnia kodanikel Horvaatias äh, liikuda ilma eriliste takistusteta. me ei tohi inimesi karistada selle eest, kui poliitikud teevad vigu ning me ei saa lubada eh, seda, et Bosnia poliitikud eh, lähtuksid ainult oma kitsastest huvidest. aitäh ja härra Kukan, poolteist minutit. suur aitäh. ma tahaksin rääkida millestki, millest veel räägitud ei ole. ma tahaksin tervitada Füüle Eh, ning kõrge esindaja Ashtoni ehm, algatusi toetada reforme, eh, mis oleksid eh, sihipärased Bosnia-Hertsegoviinas, aga meie arutelu Bosnia-Hertsegoviina üle on üha enam pettumust valmistavad. Euroopa Liidu ambitsioonid nende riik, selle riigi ning kodanike jaoks tihtilugu satuvad tupikusse, sellepärast et võimud ei ole võimelised lihtsalt lahendusi leidma äh, ning edasi liikuma eh, ja tagama riigi toimimise. kui Euroopa Liit tahab toetada tulevasi arenguid Bosnias, siis kohalikud poliitikud peavad samuti oma vastutust kandma praeguse olukorra eest ja siin ma räägin eh, põhilistest inimõigustest. kuidas on võimalik, et neli aastat pärast kohtuotsust eh, Sedic Finci kohtuasjas ei ole meil ikka veel äh, põhiõiguses, põhiseaduses äh, ette nähtud vastavaid õigusi. see on muidugi ju kõikide kodanike õigus osaleda kohalike äh, omavalitsuste valimistel. see on eelduseks liitumisel. ma räägin Bosnia-Hertsegoviina ambitsioonist Euroopa perekonda kuuluda, küll aga viimased eduaruanded räägivad sellest, et väga vähe on edu saavutatud, kui üldse peamine tulevase liit-, edu saavutamise alus on see Bosnia-Hertsegoviina esindajad räägiksid ühehäälselt integreerumisest Euroopa Liiduga. ei, meil ei ole vaja teha reforme Euroopa Liidu jaoks või Brüsseli jaoks, vaid oma kodanike jaoks. ja meie saame neid aidata küll, aga vastutus on ainuüksi kohalike poliitikute kätes. suur aitäh ning äh, kuus liiget on äh, andnud märku soovist sõna võtta vaba mikrofoni raames. kõik kuus saavad ka sõna, kui te oma kõne eest kinni peate, milleks on üks minut. härra Panki, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, Bosnia-Hertsegoviina on väga keerulises olukorras, tegemist on riigiga, mis on väga killustatud, väikestest üksustest koosneb. Eh, siin elab kolme etnilist eh, rühma ning eh, see iseenesest on väga keerukas. mina ise olen Ungarist, olen, elan Muhadis, väikeses linnas ning meie olukord oli sarnane, seal meil oli seal serblasi, horvaate, sakslasi ning etnilisi ungarlasi, kes kõik koos elasid. ning meil on teisigi linnu, kus on samamoodi mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, siis esmalt on vaja äh, olukorda stabiliseerida. Äh, meile öeldi, et äh, selleni jõutakse niipea kui võimalik, samuti ma loodan, et läbirääkimisi kiirendatakse ning et asjad liiguvad kiiresti edasi, selleks et see riik saaks liituda Euroopa Liiduga. Euroopa Liiduna, ma arvan, meil ei saagi olla mingit muud seisukohta Bosnia-Hertsegoviina suunas, sellepärast et esimesel juulil ju Horvaatia liitub meie äh, Aafrika ning eh, meie suhted eh, aina tihenevad. suur aitäh, härra Feigenhoff, palun. Ähm, äh, tore, et meil on see eduaruanne, sest et muidu me räägiksime veelgi vähem sellest riigist. Äh, traagiline on just nimelt see, et äh, me ei ole pööranud sellele riigile piisavalt tähelepanu, see on ebaõiglane, et me räägime ka sellest möödunud sõjast liiga vähe selles riigis valitseb seisak pärast sõda ning kõik me loodame, et see riik tuleb kaosest välja, kuid me oleme alati pidanud pettuma. tegemist on multietnilise riigiga ning me soovime, et kõikidel oleks võrdsed võimalused ning me suudame olukorda muuta ainult sellisel juhul, kui me Bosniale ja Hertsegoviinale rohkem tähelepanu pöörame. Äh, kui me avaldame neile ka vajalikku survet selleks, et nad liiguksid lahenduste poole, me ei tohi seda riiki jätta üksinda, äh, vastasel korral langeb ta ekstremistide kätte. Äh, härra Katšin, palun. minister, komisjonär Of... suur tänu, lugupeetud minister, lugupeetud volinik. arvestades liitumist, siis Bosnias-Hertsegoviinal peaks olema võimalus äh, pärast esimest juulit annab väga korraldused ka Horvaatiaga, sellepärast et kodanikul peab olema võimalik minna Horvaatiasse äh, oma ID-kaardiga, sest Horvaatia ühineb Euroopa Liiduga, aga mitte Schengeniga. nii et seega me peaksime näitama üles suuremat solidaarsust Bosnia kodanikega ning peaksime aitama kaasa majanduslikule taastumisele ja inimestevahelistele kontaktidele. samal ajal ma peaksin võtma sõna raportööri muudatusettepaneku number kakskümmend seitse vastu, mis nõuab Bosnia liikmelisuse peatamist toetamist selles organisatsioonis. sellepärast me peaksime kindlasti Bosnia põhiseaduslikke muutusi toetama, mitte isoleerides riiki, identifitseerides seda Valgevenega, ainukese Euroopa riigiga, mis ei ole Euroopa Nõukogu liige siis sellega me läheme liiga kaugele, me peaksime sellist äh, drastilist muudatusettepanekut arutama kõigepealt Ahveti komisjonis, me peaksime Bosnia kodanike poole pöörduma ja me ei peaks võimaldama nendel inimestel riiki üle võtta, kes, kes ei käidu põhiseaduslikult, suur tänu. Suu Paška uratilati, Ed Pärsben. härra Paška. suur tänu. Bosnia-Hertsegoviina on riik, kus on väga keeruline poliitiline struktuur riik on etniliselt ja usulistel alustel vägagi lõhenenud ja väga raske luua sobivat riigistruktuuri. hiljutise sõna, sõja mälestused on veelgi värsked ja seega on ka tegemist usaldamatusega erinevate kogukonna juhtide vahel ja näiteks Horvaatia ja Serbia võiks näidata Bosnia-Hertsegoviina inimestele seda, et äh, mõistlik ja rahumeelne probleemide lahendamine võimalik ilma eelarvamuseta, see on kõik võimalik ka selle riigi jaoks ning seega ma usun, et me peaksime jätkama lõimumisprotsessiga Balkanil ning me peaksime püüdma saavutada kodanike usaldust. meie abi selles riigis on kindlasti hindamatu, sellel ei ole alternatiivi, kuigi see on keerulisem kui teistes riikides ja kindlasti äh, äh märksa problemaatilisem suur tänu ja härra Brons. Uh, ma õnnitlen Bosnia-Hertsegoviinat, olles saavutanud natuke progressi selles suhtes, et vastata poliitilistele kriteeriumitele, mida rohkem vastuseisu äh, riik näitab Euroopa Liidu vastu, seda parem. eriti ta peaks seisma vastu neoliberaalse turumajanduse arengule, mis on lihtsalt eraettevõtluse majandus ning äh, natuke edu on saavutatud ka vabaduse liikumisele ja samuti ma võiks õnnitleda neid selle üle, aga siis tuli välja, et see puudutab vabadust Bosnia-Hertsegoviinas sees. kui sa oled horvaat või bosnialane, siis võib-olla sa ei tahagi äh, Serbia vabariigist läbi minna. siin viidatakse sellele, et ei ole ühtset jagatud äh, visiooni, mida see tähendab, elanikkond on jaotunud kolmeks, poliitilist äh, ko koostööd ei ole, kas oleks hea, kui selline lõhenenud riik oleks osa Euroopa Liidust? siin on õppetund meie jaoks, vertikaalselt jaotunud riik ei ole juhitav, nagu rootslase Stockholmis peaks praegusel hetkel ilmselt tuvastama. ja palun, härra Senga ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest, sest see näitab meile seda, et olukord Bosnia-Hertsegoviinas ei ole meie jaoks rahuldav, aga küsimus, põhimõtteline küsimus on seotud sellega, et kas see siis tähendab, et riigil ei oleks võimalik siis potentsiaalselt Euroopa Liiduga liituda. meie arvates selline potentsiaal peaks neil olema, sest vastasel juhul Euroopa Liit kaotab väga olulise instrumendi selleks, et mõjutada olukorda riigis. kui me nüüd vaatame selle riigi olukorda, siis me peaksime meeles pidama kindlasti ajaloolist konteksti ja etnilist konteksti, ma arvan, et see on palju parem, kui nad tegutsevad Euroopa Liiduga liitumise suunas ja püüavad vastata kõikidele nõuetele ja normidele, mis sellega kaasnevad, selle asemel, et see jäetakse lihtsalt oma pead, suur tänu. suur tänu. me oleme jõudnud arutelu lõpuni ja härra Füüle, palun. Uh, uh, lugupeetud president, lugupeetud liikmed mõnikord on, ma ei äh, taha ettevalmistatud teksti järgidagi. Te mainisite töötajate vaba liikumise teemat, äh, ma nimepidi teda ei maine, maini. tavaliselt ma püüan vältida seda, et ma annan mingeid kuupäevi või mingeid tähtaegu laienemisprotsessi osas, ma püüan seda vältida kas ma võiksin teha täna erandi? ma loodan, et äh, kolleegid lubavad mulle seda. Bosnia-Hertsegoviina ei ole veel esitanud äh, liitumistaotlust. kui tingimustega on kõik korras, siis ma võin arvata, et paari kuu pärast nad seda teevad, see on nende enda otsustada ja siis nõukogu peab siis otsustama ja meil on ka vaja stabilisatsiooni assotsiatsioonilepingut, komisjon peab siis äh, nende äh, teekaardi ette valmistama ja kui kõik läheb hästi, siis me võime teha ettepaneku läbirääkimiste avamiseks, viivitused võivad tekkida, sellepärast et siin võivad olla mingid probleemid, siis läbirääkimised toimuvad, siis toimuvad sõelumised ühe aasta jooksul, siis veel läheb kolm-neli aastat läbirääkimistega kaks aastat äh, liitumisleppe ratifitseerimisprotsess ja ma tahaks teile meelde tuletada ka seda, et liikmesriikidel on võimalus kuni seitse aastat kaitsta oma siseturgu äh, töötajate vaba liikumise vastu ja kui kõik läheb hästi, siis kui kõik läheb hästi, seitseteist aastat praegusest hetkest meil on nagu vaja ka tõeliselt jõulist visiooni, et ette näha neid probleeme, mis te võivad tekkida seitsmeteistkümne aasta pärast. mina neid ei näe oma kogemuste põhjal, mis meil on olnud ka selles riigis, mida mina tean kõige paremini, ka Ühendkuningriigus, kus ma olen olnud ise saadikuks. kolm asja. meil on vastutus ja kohustus Bosnia-Hertsegoviina ees üheksakümmend viis neid on see äh, meie kokkulepe, meil on kohustus võetud. tegemist on kõige parema raamistikuga ja kõige parema võimalusega nende jaoks, et nemad siis sellel hetkel said kehtestada Bosnia-Hertsegoviinas rahu. ja aeg on nüüd tulnud, et me mõtleksime uue raamistiku peale kus me muudame Bosnia-Hertsegoviinat. laienemine on kõige mõjuvõimsam muutmisinstrument. see, see tähendab laienemist. meil on võimalik äh, sellisel viisil lahendada ära terve hulga probleeme, mille üle meie kurdame ja ka teie kurdate me peaksime aitama neil ka ületada seda silda Euroopa Liitu ja laienemisprotsessi juurde. ja selle, silla nimeks võib olla Finchi praegusel hetkel, aga me tuleme selle juurde veel tagasi. kuid eh, me püüame praegu laiendada Euroopa Liidu piire, minna sellega Bosnia-Hertsegoviina Bosnia-Hertsegoviinas üle ja ma, ülejäänud piirkonnas, ülejäänud pealinnad näitavad meile, et kui on olemas piisavat tahet, siis suudetakse asju ära selles piirkonnas. see näitab meile, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu laienemisperspektiiv ja kui ulatuslik on meie võimalus siin midagi ära teha me peaksime aitama Bosnia-Hertsegoviinat. et nad ei jääks välja külma kätte. ja nad kindlasti peaksid jääma äh, Daytoni raamistikku, samas kui teised liiguvad Euroopa Liidu raamistikku. kolmas asi mõnikord me viitame Finchile kui viidates tema, temale kui ainsale takistusele Euroopa Liiduga liitumiseks, Edith Finchi on see põhjus, miks meil ei ole stabilisatsiooni ja assotsiatsioonilepet veel. sellepärast, et kui lepe jõustub, siis järgmisel päeval me peame hakkama rikkumismenetlustega peale Bosnia-Hertsegoviina ei järgi oma rahvusvahelisi kohustusi. ja me peaksime muutma selle asja piisavalt selgeks. sellega kaasneb ka teie muudatusettepanek, teie resolutsiooni ettepanek ja see on, kõik on väga oluline ma ei hakka nüüd rääkima detailides, kas see üks või teine ettepanek on kõige õigs, õigem, kuid ma olen nõus sellega, et on aeg jõudnud kätte helistada häirekella Bosnia-Hertsegoviina osas. see aeg on jõudnud kätte ja ma olen kuulnud, et paljud teist on viidanud sellele muudatusettepanekule ja öeldud, et te ei toeta seda, aga ma samas ei ole kuulnud ka teilt ühtegi alternatiivi. ma ei ole kuulnud ühtegi ettepanekut selle kohta, kuidas aidata Bosnia-Hertsegoviinal oma rahvusvahelisi kohustusi täita Varsti on oodata parlamendivalimisi. tulevad järgmisel aastal. ja mis me siis teeme? mis siis, kui meil tulevad uued parlamendivalimised Bosnia-Hertsegoviinas ja samas nad ikka ei langeta otsust selles osas, mis puudutab Euroopa inimõiguse kohtuotsust kas me nüüd helistame siis jälle häirekella? see aeg on jõudnud kätte praegu. meie ülesandeks ei ole ähvardada, vaid me peaksime kaks asja väga selgelt välja ütlema. Te peate midagi ette võtma Euroopa Liidu, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse osas. Te peate oma põhiseaduse viima vastavusse inimõiguste konventsiooniga, sest ainult sellisel viisil on teil võimalik Euroopa Liiduga liituda, sest praegusel hetkel olete te vastuolus rahvusvahelise õigusega ja sellel on oma tagajärjed. kaasa arvatud siis äh, ajutise vahepealse leppe rakendamist me oleme siin selleks, et teid abistada, meie oleme teie partnerid. me oleme juba näidanud seda, et me tõsiselt tahame teil aidata seda silda ületada. kui sellest ei piisa, siis meie omalt poolt kahekordistame oma jõupingutused. kuid meil on vaja teiepoolset ühist visiooni, sest siis teie ise vastutate nende ohutuste eest, mis on teie kodanikel teie suhtes, suur tänu. köszönöm szépen, biztos úr, a tanács nevében. suur tänu, härra volinik. ja proua Kreiter. Uh, president and members, thank you for uh, what I think has. aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed. see on päris sünge arutelu ja peegeldab meie kollektiivset pettumust, kuid samas on see olnud ka piisavalt konstruktiivne ning äh, äh, ka abiks nõukogule tema töös. Euroopa Liit äh, on täiesti ühemõtteliselt pühendunud Bosnia-Hertsegoviina liikumisele Euroopa Liidu suunal ja iga Euroopa lii-, Euroopa riik, eh, tal peaks olema õigus liituda Euroopa Liiduga niipea, kui ta tingimustele vastab. nii et tegemist eh, ei ole ühe või teise praeguse liikmesriigiga, otsustamaks, kas üks või teine liikmesriik võib liituda me oleme pühendunud sellele eesmärgile ja eriti leiame, et Lääne-Balkani riikidel peaks olema see Euroopa perspektiiv, mitte me ainult äh, deklaratsioonides väljendum, väljenduvalt. ja reedel toimub äh, sellele teemale pühendatud äh, konverents Dublinis. me räägime siin oma vastutusest partnerina tulenevalt Daytoni rahulepingust. ja see peaks ka meie sammudes peegelduma, kuna me oleme eh, Euroopa naabrid ja partnerid Lääne-Balkani riikidele, eriti just eh, riikidele nagu Bosnia-Hertsegoviina, mil, mis, eh, kus on veel endiselt lõhesid, kus on suured väljakutsed, palju takistusi, mida peaks ületama selleks, et inimesed äh, kokku viia ja et neid uuesti lepitada Euroopa ühtse perega. Euroopa Liit, nagu ma ütlesin, endiselt jätkab selle riigi äh, hindamist. nii et see on äh, meie selge lubadus, kuid olen nõus ka mitmete parlamendiliikmetega, samuti äh, raportööri ja mitmete teiste kõnelejate arvamused, kes ütlesid, et vastutus edu eest äh, Bosnia-Hertsegoviinas tegelikult äh, lasub siiski äh, riigi juhtidel. see on alati nii, Euroopa Liit võib olla abiks ja konstruktiivseks partneriks, kuid me ei saa kindlasti asendada neid tegusid, mida vajatakse riigi enda poliitiliste liidrite poolt. reformid on keskse tähtsusega ja need on reformid, mis on vastuolus äh, või täpselt vastupidises suunas liikumas selle, mida siin äh, püüdis näidata üks äh, parlamendi liige, need põhinevad väärtustel, demokraatial, inimõigustel, õigusriigi põhimõtetel, need on ju need väärtused, millel Euroopa Liit lasub ja seetõttu on õigustatud, et me julgustaksime ning aitaksime enda partneritel ka väljaspool Euroopa Liitu neid väärtusi oma riigis rakendada oma kodanike heaks. ma arvan, et siin just mitte paljud siin kojas ei tee tegelikult vabandusi sellistest väärtustest kõrvalehoidmiseks. sellised ähm, reformid on vajalikud mitte sellepärast, et meie seda nõuame, vaid sellepärast, et nad on, on selle riigi kodanike huvides. ja kindlasti ei ole tegemist protsessiga, mis äh, juhtub üleöö, nii et me räägime kindlasti vähemalt kümnest, äh, kümme, kümme aastat tagasi Horvaatia alustas liitum-, liitumisprotsessi Euroopa Liiduga ja loodetavasti esimesel juulil äh, liitumine lõpuks formaalselt ase leiab, mitmed teised riigid on teinud äh, edusamme, näiteks äh, Serbia ning Kosovo teemal äh, just hiljuti astuti viimased sammud ja ka mitmeid parlamendiliikmeid peaksin õnnitlema selle pühendumuse ja järjekindluse eest nendele protsessidele kaasaaitamisel, nii et endiselt on veel pikk tee käia Lääne-Balkani riikide puhul, kuid meie soovime selle teemaga jõuliselt edasi minna. meil, nagu ütlesin, on Thessaloniki deklaratsioonile pühendatud konverents ja eile ühel arutelul siin täiskogul rääkisime sellest, et me võime alati püüelda utoopia poole ja ideaalsete tingimuste poole, kuid laienemise puhul, eriti just Lääne-Balkani puhul, peame me meenutama ka seda, kust me tuleme. me peame meenutama seda verevalamist, sõda, trageedi-, tragöödiat, mis leidis aset meie enda ukse lävel väga hiljuti. ja vaadata seda, kuivõrd suuri edusamme on regioon üldiselt teinud, olgu siis tegemist äh, Horvaatia, Montenegro või teiste riikidega, kes aeglaselt, kuid kindlalt äh, on asunud Euroopa Liidu poole liikuma, nemad äh, peaksid äh, innustama samasuguseid edusamme ka Bosnia-Hertsegoviinas nii et ma olen täiesti kindel, et see siis ka õnnestub meie abiga, tahaksin tänada ka parlamenti ja see tihtipeale selline vaikiv raportööride poolt tehtav töö on kindlasti väga suureks abiks, siin on hõlmatud kodanikuühiskonna esindajad, töö on toimunud ka valitsuste esindajatega, nii et me hindame väga kõrgelt teie poolt tehtud tööd ja see rõhutab veelgi enam reformide vajadust ja neid suuri positiivseid tagajärgi mis tulenevad äh, nendest reformidest ka kodanikele. proua Paks äh, pakkus välja muudatusettepaneku, et äh, inimõiguste kohtu äh, teemal peatada praegune otsus, ma täiesti mõistan seda millised on äh, teie soovid, et siin peavad olema kindlasti ka tagajärjed, kuid inimõiguste äh, kohus peaks siiski olema koht, kuhu inimesed saavad pöörduda. ja ma leian, et see teie poolt välja pakutud samm oleks ehk äh, meie eesmärgile vastupidine, kuid kindlasti jään ootama teie edaspidiseid ettepanekuid sel suunal. tahaksin tänada parlamenti ja ma tahaksin meile kõigile meenutada, kuivõrd tähtis on, et Euroopa Liidu institutsioonid koos töötaksid äh, ja et me konstruktiivselt selle ühise eesmärgi poole liiguksime. see lahendus, mis välja pakuti Bosnia-Hertsegoviinale Daytoni äh, rahuleppe kaudu ja ka Euroopa Liidu lubaduste näol, Euroopa integratsiooni näol, see ei äh, toimi ja ma leian, et me peame kuulama neid äh, ettepanekuid härra Posseldit, härra Rutšak, et, äh, et me peaksime läbi viima põhiseadus, et peaks toimuma põhiseadusreform ja ma samuti leian, et me peaksime just seda teed, selle tee valima, et meil on vaja uut äh, lähenemist Bosnia-Hertsegoviinas on vaja leida uus tee, mis arvestaks äh, kõikide kogukondade erinevaid äh, taustu ning aitaks välja tulla sellest poliitilisest patiseisust, mis on nii kaua selles riigis valitsenud. nii et me peame kindlasti tegema kõik institutsioonid enam tööd ja loodan, et edaspidi meie tihe koostöö sel suunal jätkub. suur tänu a vita lezárásaként. niisiis äh, lõpetame selle arutelu ja